viimane aeg, et Euroopa Parlament ise hakkaks ühenduse meetodit äh, kaitsma, aitäh. <coughs> Let's start the voting. Very good. nii, sellega on meie mõttevahetus lõpule jõudnud, ma tänan. tänan ka teid, härra Schultz järgmine päevakorrapunkt on hääletus ja lihtsustatud menetluse korras proua Matera raport, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutamisele võtmist. ma panen hääletusele, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud suurte häälteenamusega, tubli töö, proua Matera. järgmine päevakorrapunkt on härra Provera raport, mis puudutab ebastabiilsusest tulenevaid rändevoogusid Euroopa Liidu välispoliitika reguleerimisala. ühtne hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused ka härra Proverale. nüüd Jeegle raport see puudutab naiste rolli põllumajanduses ja maapiirkondades. panen hääletusele, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnetus proua Jeeglele. nüüd järgmine on härra Marinescu raport, mis puudutab Euroopa Liidu uutes liikmesriikides rahastamist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õnnitlused härra Marinescule nüüd tagasi proua Matera juures ja see puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi äh, kasutuselevõttu Tšehhimaal. ja meil on üks muudatusettepanek, mille ma panen hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, esimene muudatusettepanek, hääletus algas kontroll lõppes vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek hääletusele, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, nüüd läheme edasi. proua Matera, meie õnnitlused. nüüd Lightfriedi raport, mis puudutab kahese kasutusega kaupu ja tehnoloogiaid. ja kõigepealt terve rida muudatusettepanekuid, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kaheksa. kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kontroll algas muudatusettepaneku kaheksa üle. Äh, kontroll lõppes. tagasi lükatud. kaheteistkümnes kahes osas. esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle. teine osa, muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. kontroll lõppes. vastu võetud. kolmeteistkümnes muudatusettepanek kolmes osas, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun üle. teise osa kontrollime üle, muudatusettepanek kolmteist. kontrollimine lõppes. vastu võetud kolmas osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime palun üle, muudatusettepanek kakskümmend üks hääletus käib. nii, hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. kontroll algas. kontroll lõppes lükati tagasi. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud? ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle, kontrollime üle nelikümmend neli. kontroll lõppes. võeti vastu. nüüd kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime üle, vabandan, kakskümmend kolm, kontroll algas. kontroll lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kontrollime üle, kontroll algas kontroll lõppes. võeti vastu. ma vabandan. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolmkümmend kolm, kontroll algas. ma kaotan usu endasse. kontrollimine lõppes tagasi lükatud. nüüd järgmine on nelikümmend üheksa, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. nelikümmend üheksa, kontrollimine algas. kontroll lõppes. võeti vastu, järjekordselt vabandan nelikümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle. nelikümmend kaks, kontrollimine algas. kontroll lõppes. lükati tagasi. nüüd viiskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime viiskümmend, kontroll algas. kontroll lõppes. vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend kuus, kontroll algas parem karta kui kahetseda. kontroll lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt? tag-, vastu? ebaselge, kontrollime üle, viiskümmend üks, kontrollime üle. kontroll algas. kontroll lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime nelikümmend seitse. kontroll lõppes. tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek hääletusele muudetud kujul, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sõna ära Leitfriedile protseduuriline küsimus. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. see hääletus tulemus on nüüd selline, mida võib ka sisuliselt arutada, aga olukord on nüüd selline, et me oleme praegu nõukogu seisukohale väga lähedal ja koos raportööriga ma paluksin, et lõpphääletus edasi Äh, lükataks, nii et me saaksime äh, jõuda ka ühise seisukohani nõukoguga, sest praegune lähenemine on väga, väga sarnane juba. kas komisjon tahab midagi öelda, ta helistab iPhone'iga hoopis äh, kuna meil voliniku arvamust ei ole, kes on selle poolt, et edasi lükata, palun andke käega märku vastu, erapooletud, oleme siis edasi lükanud hääletuse, tänan härra Laitferi, tubli töö oli. nüüd härra Jadot raport, mis puudutab riiklikult toetatavat ekspordikrediite, siin on meil jälle kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut komisjonil, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud härra Schulz, palun. no Mr Schulz, not Mr Schulz. mitte härra Schulz, vaid härra Scholz, palun eristage. asi ei toimi. jah, härra president, ma tänan. ma tahtsin öelda, et ma tahaksin kuue ja Engeli nimelt tagasi võtta meie hääle eh, muudatusettepaneku kümme alt mõlema osa alt hästi, nüüd kümnes muudatusettepanek kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. vabandust, ta võttis nimelise soovi maha, sellepärast kontrollime üle nüüd teise osa. kontroll lõppes vastu võetud. nüüd kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu arust, aga kontrollime üle, kakskümmend kaks. kontroll algas, kontroll lõppes. võeti vastu ja nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul hääletusel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd härra Chateau, teil on sõna. Euh, härra president, äh, nii nagu ka eelmise hääletuse puhul, mina ja variraportöör otsustasime mitte esitada õigusloomelist resolutsiooni hääletusele selleks, et nõukoguga läbirääkimisi pidada ning äh, äh, lootes, et nad ootavad meie tänase hääletuse ära. Would the commission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 jätkake tubli tööga, härra Jadot. ja järgmine ja viimane täna hommikupoolikul on proua Svensoni raport, mis puudutab Euroopa Liidu poliitilist raamistikku naistevastase vägivalla vastu võitlemise kohta. ja kõigepealt teine lõige, volitus üks, hääle, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd teine lõige, neljas volitus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ka see on vastu võetud. lõige kaks, kümnes volitus, kes poolt? palun, andke käega märku vastu, vastu võetud nüüd lõige kaks, üheteistkümnes, volitus kes poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle. teine lõige üheteistkümnes volitus, hääletus algas. kontrollimine lõppes, vastu võetud. nüüd teine lõige kaheteistkümnes volitus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. teine lõige neljateistkümnes volitus kahes osas ja nimeliselt. esimene osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd üheksateistkümnes volitus nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, nüüd seitsmes lõige nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheteistkümnes lõige, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateistkümnes lõige kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahekümnes lõige, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus nimelisel hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud. kakskümmend kaheksa nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt J on neljas osas. esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kolmanda osa, kontroll algas. kontroll lõppes, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. ka kontrollime. neljas osa, kontroll algas. kontroll lõppes. vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt O, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sellega on hääletus lõpetatud. õnnitluse proua Svenssonile ja kõigile head isu